pakub lahendusi kõigile, keda Brexit mõjutab, aga eelkõige kodanikele, VKE-dele. kodanike õigused on jätkuvalt meie koja põhiliseks mureks. see kokkulepe võimaldab äh, ennenägematu, ma ütleksin, et mõistetamatu äh, lahkumise Euroopa Liidust nelikümmend viis aastat on äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidus olnud ja see kokkulepe võimaldab äh, võimalikult sujuvalt sealt lahkuda. ja see sisaldab äh, ka fun-, vundamenti, millele rajaneb Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevane suhe. ning seejärel on võimalik jätkata alternatiivsete lahenduste otsimist Äh, backstop on ähm, põhimõtteliselt kaitsemeede, selline ähm, viimase võimaluse lahendus. mul on väga kahju, et äh, Ühendkuningriik ei ole esitanud konkreetseid ettepanekuid, kuidas oleks võimalik backstopi asendada. me ootame kannatlikult, et sellised ettepanekud tuleksid. kokkulepe on jätkuvalt võimalik ja tuleb väga selgelt välja öelda, et et äh, lahenduste leidmine on täielikult Briti valitsuse ülesanne. isegi kui me oleme suurepäraselt valmistunud Brexitist, saame me selle mõjusid ainult leevendada. lepeta äh, Brexiti puhul ei saa me lahendada kõiki neid küsimusi nagu kodanikuõigused, äh, Iiri piir või ka äh, Ühendkuningriigi maks, lahkumismakse äh, Euroopa Liidu, Liidule. aitäh. vabandan, et rääkisin liiga pikalt. jah ähm,, natuke hiljem vabandada paraku on nii, et me kõik oleme äh, natukene siin kõne ajast üle läinud ja praegusel hetkel on ka neliteist ähm, vaba mikrofoni sõnavõtusoovi nii, ja nüüd paluksin ka, et äh, natukene äh, vaikust äh, siin kojas, kui soovite. jutuajamise üle võite seda ähm, teha ka mujal ja nüüd palun järgmine kõneleja suur tänu, lugupeetud president, me oleme siia taas kogunenud, et arutada Brexiti üle demokraatlikult, vabalt nagu kõik parlamendid peaksid saama teha sellisel otsustaval hetkel. tegelikkuses on äh, meie parlament äh, hetkel ainukene toimiv parlament, kes esindab Briti kodanikke praegusel hetkel. Äh, ühine resolutsioon sotsiaaldemokraatidel koos teiste fraktsioonidega näitab, kui ühtsed me oleme oma seisukoha väljendamisel, mis puudutab seda kahetsusväärset Ühendkuningriigi lahkumise protsessi Euroopa Liidust me austame täielikult Briti rahva tahet, aga kui Brexit peaks aset leidma, siis peab see toimuma korrastatud viisil, sest et leppeta Brexit on päris kindlasti kõige hullem viis, kuidas see toimuda saaks. muidugi, kuulsime peaminister Johnsoni sõnu, et ta soovib saavutada kokkulepet Euroopa Liiduga ilma Iiri piiri kaitsemeetmeta ning äh, igal juhul soovib ta Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja viia järgmise kuu lõpul, ükskõik kas leppega või ilma. kui aga peaminister Johnson tõesti võtaks tõsiselt äh, seda eesmärki, äh, et saavutada kokkulepe järgnevate päevade jooksul, siis oleks ta lihtsalt esitanud kirjaliku ettepaneku, millised oleksid seadusele vastavad ja tõesti elluviidavad äh, meetmed. kuna ta seda teinud ei ole, siis see seab kahtluse alla selle, kui tõsiselt ta, kui tõsine on tema eesmärk. kui Ühendkuningriik peaks tõepoolest lahkuma Euroopa Liidust ilma lepeta, siis on see täielikult äh, Ühendkuningriigi valitsuse äh, süül, mitte kellegi teise süül. nüüd ähm, Briti parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, millega ta kohustab valitsust taotlema Euroopa Liidult äh, pikendust, kui ei ole võimalik äh, kolmekümne esimeseks oktoobriks leppega äh, lahkuda. ja seetõttu on mul hea meel, et resolutsioonis tuleb ka selgelt välja, et Euroopa Parlament toetab artikkel viiskümmend protsessi pikendamist et vältida leppeta lahkumist. meie näeme asja nii, et artikli viiekümne pikendamine on oluline ka Ühendkuningriigi jaoks, et leida poliitiline lahendus. ja kui tuleb õige aeg, siis äh, anda taas võimalus inimestele öelda oma lõplik otsus Brexiti kohta. aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Gibsonil. Today we are täna oleme me ohus, me oleme sügavas ohus ja see oht ähvardab nii Euroopa Liitu kui Ühendkuningriiki võrdselt. oht seisneb selles, et äh, see väsimus, mis meil on tekkinud Brexiti saaga jooksul, äh, et muudab meid liialt äh, ärevaks ja murelikuks, et lihtsalt edasi liikuda oht demokraatiale, stabiilsusele, õigusriigile, parlamentide suveräänsusele kõikjal, kodanikuõigustele. ma kutsun üles seda parlamenti resolutsiooni toetama, et sellest Brexiti väsimusest üle tulla. et toetada artikkel viiskümmend pikendamist, et Briti parlamendile jääks vajalik aeg võita see diktaator, kes on äh, kõigi parlamentide ema petnud, sellele valetanud. oht on reaalne. Brexit iga, igas vormis on halb meile kõigile ning äh, lepeta Brexit on tä-, oleks täielik katastroof. meil on vaja võtta endal piisavalt aega, et suudaksime seda peatada. kaheks minutiks on sõna kolleeg Smithil. president uh,, thank you, kolleeg suur tänu, austatud president, tere hommikust, head kolleegid. Brexit on algusest peale tekitanud väga palju frustratsiooni. see on tõesti kahetsusväärne ja Šoti perspektiivist on see olnud ka väga ebaõiglane protsess. meie hääletasime selle poolt, et jääda meie rahvaste kogukonda ja ka Põhja-Iirimaa rahvad soovisid seda Westminster, mis ei toimi enam, mis eh, ei vasta meie praeguse eh, maailma väljakutsetele, eh, on meid toonud sellesse olukorda, kus me oleme. ma püüan täna takistada, et, et tehtaks tohutu viga meie, mis mõjutab meid kõiki. me ma kuulen kogu aeg, et Brexit äh, tuleb lõpuks ära teha, et see oleks meie selge teha, ma kuulen seda argumenti ka siin mm ma mõistan, et soovite korrastatud protsessi kuidagi leevendada Brexiti ähm, ränka mõju, aga kolleegid, mul on teile väga kurb sõnum, head Brexitit ei ole olemas, siin ei ole võimalik leida jätkusuutlikku lahendust. Need inimesed, kellega teil siin tegu on, neil ei ole mitte mingisugust plaani, milline võiks olla tulevane toimiv suhe. kui Brexit teoks saab, ükskõik kas leppega või leppeta, siis kasutavad seda ettekäändena, et et viia läbi hävitustööd äh, Ähm, Ühendkuningriigiga Šotimaal, Iirimaal, sotsiaaldumping, äh, palgatumping ja see on, see on kõik teie õlgadel. ei ole sellist asja olemas nagu hea Brexit. siin ei ole võimalik leida head lahendust. ma ei saa tänast resolutsiooni äh, toetada hoolimata teie heaoskustest pingutustest, ma ei usu, et, et on võimalik leida head lahendust just ähm, seetõttu, kellega te läbi räägite meil on vaja rohkem aega Brexitiks, palun andke meile see aeg, aitäh. Are you finished? Have you finished? kas te olete lõpetanud? kes siin kommenteerib, ma ei saa praegu aru, kust see hääl tuleb? ilma mikrofonita kõneletakse mina juhin seda koosolekut, ütleb äh, asepresident. aitäh. härra Pekk, kolm minutit teile. austatud äh, proua president, Ühendkuningriik kaoses äh, britid levitavad seda kurjakuulutavat uudist Saksa meedia naljatleb. me oleme silmitsi tõesti tõsiste tagajärgedega. Ühendkuningriik on Saksamaale suuruselt kolmas eksporditurg, USA aga koos on nad kõige äh, kasumlikum turg, äh, teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele on tegemist suuruselt teise äh, turuga kui leiab aset äh, karm Brexit, siis äh, Saksamaal ähvardab töökohtade kaotus, äh, kümned tuhanded kaotavad tööd eelkõige auto ähm, tööstuses, samuti langeb ära Briti panus Euroopa Liidu eelarvesse kümme kuni kaksteist miljardit eurot miks äh, siis Euroopa Liit ei ole selle sõbraliku lahutuse poolt, Ühendkuningriik on läbi rääkinud head usus, võib-olla isegi liiga heas usus, alguses oldi nõus kõikide Euroopa Liidu nõudmistega, äh, läbirääkimiste ajakava kohta, samuti mis puudutas Euroopa Liidu õigusi ja seda summat, mis neil tuleb lahutuse puhul äh, äh maksta, aga Euroopa Liit vastas sellega, tõi sisse Iiri äh, kaitsemeetme küsimuse, aga kes tõsiselt usub, et äh, sporaadilised või elektroonilised tollikontrollid võiksid endaga kaasa tuua vägivaldse terrori taaspuhkemise Iirimaal? isegi mitte Michel Barnier, kes üritab kasutada kaitsemeetme küsimust äh, selleks, et jätta Ühendkuningriik alaliselt tolliliitu või äh, sundida läbi viima teist referendumit ja astudes vastu kogu finants- ja poliitilisele äh, juhtkonnale ja astudes vastu äh, poliitiliselt korrektsele arvamusele Briti inimesed otsustasid lahkumise poolt enamusega viiskümmend kaks, neljakümne kaheksa protsendi, vastus on muide seesama enamus, millega Euroopa Parlament kinnitas ametisse Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni seitseteist koma neli miljonit Briti kodanikku hääletasid Brexiti poolt. see on kõige suurem arv Briti kodanikke, kes on üldse millegi poolt hääletanud. ja nüüd Michel äh, Barnier äh, läbirääkijana üritab Ühendkuningriigist teha mingisuguse vasallriigi või ta alternatiivselt äh, riskib äh, suurte töökohtade kaotustega ka Euroopa Liidus. mitte kumbki lahendus ei ole ähm, vastuvõetav. üheks minutiks härra Lundgren, palun. aitäh president, äh, Brexitit äh, kujundatakse justkui äh, positsiooni sõda Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel, aga samas konkreetseid ettepanekuid praegu laual ei ole. me mäletame, et veel pool sajandit tagasi, äh, viiekümnendatel aastatel äh, sarnastel põhjustel Ühendkuningriik ei äh, soovinud Euroopa Liidu liikmeks saada, need põhjused olid sarnased Brexitile. siis ei sooviti, ei soovitud näiteks ka tollu, tolliliiduga liituda, vabakaubandust pidada. selle asemel sooviti luua vaba konkurentsi ning äh, EFTA, äh, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon luua. Äh, seal oli, selle toimimiseks oli vaja sadu töötajaid, mitte tuhandeid, nagu praegu töötab Euroopa Liidu institutsioonides. Briti valijad on oma otsuse langetanud ja nüüd me peame sellest ka kinni pidama nii, nüüd me peame olema päris ranged kõneajast kinnipidamisega ja annaksin sõna äh, proua Andersonile poolteist minutit, palun. minu Iiri passil on äh, kirjas, äh, et igaüks, kes on sündinud Iiri saarel, tal on õigus ja sünnijärgne õigus selleks, et olla osa Iiri rahvast ja meie iirlased, kes elavad Põhja-Iirimaal, meil on järelikult õigus olla Euroopa Liidu kodanikud just seal, kus me elame. kuigi selle Iiri backstopi kaitsemeetme eesmärk on äh, ennetada kõva piiri tekkimist, peaksime me siiski lähtuma sellest, et oleksid, äh, toimiks lõuna ja põhja vaheline koostöö ja need, kes soovivad jääda Euroopa riit, Liitu, need saaksid sinna ka jääda. ja seetõttu on oluline, et parlament tunnustaks selles resolutsioonis ka Põhja-Iirimaa elanike õigust enesemääratlemiseks, nii nagu see on välja toodud ka eh, suure reede kokkuleppes ning Briti ja Iiri seadusandluses. Euroopa Ülemkogu avalduses on öeldud seda, et kõik kolmkümmend kaks Iiri maakonda jääksid Iiri ühinemise puhul Euroopa Liitu ja Prantsuse president Macron on öelnud seda, et ähm, lahenduseks Brexiti probleemile on Iirimaa ühinemine. Lord Ashcrofti ähm, arvamusküsitlus, nagu ka teised, on näidanud, et enamus sellist Iiri ühtsust ka toetub. nii et me soovime, et need, kes äh, Põhja-Iirimaal elaksid, nad saaksid äh, edasi olla äh, Euroopa Liidu kodanikud. härra Farage, üks asi on selge ja see on, see peegeldub ka kõigest sellest, mida ütlesid härra Juncker ja härra Barnier, et nad tegel-, et tegelikult äh, seitsmeteistkümnendal oktoobril äh, oldi backstopi osas kokkuleppimises, kokku-, leppimisele väga lähedal ja see kõik meenutab meile seda, et see kokkulepe isegi ilma selle backstopita on väga halb, väga halb äh, kokkulepe Ühendkuningriigile, see jätab meid välja Euroopa Liidu äh, seadusalast, kuid see jätab meid siiski Euroopa öö, äh, Kohtu haldusalasse. ja see tähendab seda, et iga tulevane suhe sõltub lihtsalt heast tahtest, me paneme ennast täielikult öö, Euroopa Liidu äh, kätesse, äh, Euroopa Liidu armu alla. ja ma ütleksin kõigile, et äh, ärge nüüd öelge, et see hea usksus justkui olemas oleks. ja seda me nägime ka sel nädalal Luksemburgis, seal oli lihtsalt eesmärgiks alandada Briti peaministrit äh, samas äh, eile tervitas president Macron teda justkui kangelast, kui ta Elysee paleesse äh, saabus ja see oli arvatavasti Barnier eesmärgiks algusest peale, et me jääksime siiski tolliliitu edasi ja oleme seda kuulnud ka teistelt kõnelejatelt täna. nüüd on hirmuks see, et Ühendkuningriik langeb sellest tolliliidust välja, ehm, siseturu reeglitest langeb välja, et me muutume konkurentsivõimelisemaks, et me muudame, muutume palju jõukamaks Euroopa Liidust väljaspool olles, kui me praegu oleme. härra Verhofstadt, me ei tahagi osa teie Euroopa impeeriumist praegu on lihtsalt õige aeg referendumi otsust austada, alustada puhtalt lehelt äh, Brexitiga ja siis me saame rääkida sellest, kuidas läheb kaubandusega ja üldse, kuidas me edasi tegutseme. härra Gonzales Pons, poolteist minutit. kui mina olin äh, noor üliõpilane ja kui hakkasin poliitikaga tegelema, siis äh, vaatasin Ühendkuningriigi kui äh, demokraatia eeskuju poole, mitte enam ei ole see niimoodi, nüüd on see vaid vari sellest, mis ta kunagi oli, sest äh, just sellepärast, et on meil sellised pol-, poliitikud nagu härra Farage. nüüd, kui on tegemist Ühendkuningriigi poliitika tumedaima tunniga pärast teist maailmasõda, näeme, et Euroopa Parlament on siiski avatud veel viimastel nädalatel enne Brexiti äh, tähtaega, aga äh, Briti parlament on suletud ja me ei esinda siin mitte ainult Euroopa rahvaid, vaid ka Briti rahvast, see on ka praegu Briti demokraatiakoda me näeme, et praegu juhivad britte natsionalistlikud, rahvuslikult meelestatud äh, poliitikud äh, Eh, kes ei hooli ka iseenda piiridest. me peame siiski alati toim-, toimima heauskselt, me ei ole kunagi valetanud, eh, härra Juncker, härra Barnier on head läbirääkijad, kuid nad on ka härrasmehed, aumehed. me ei seisa vastu eh, sellele, kui soovitakse tähtaja pikendamist, kuid me ei tea, mi-, kui pikk see periood peaks olema ja kuidas, mis põhjustel see peaks äh, toimuma, me peame siiski äh, respekteerima Briti parlamenti ja peaksime äh, nõudma ka Ühendkuningriigilt, et nemad Euroopa demokraatiat austaksid. kõnelejad katkestatakse, kuna ta on kõneaja ületanud, nüüd annaksin sõna härra Corbettile, kaks minutit, palun. president, we... president praegu on äh, poliitiline olukord äh, Ühendkuningriigis kaootiline, aga kolleegid ei peaks hetkekski arvama, et see peaminister või siis äh, see, kes seal teisel pool saali istub, esindaks justkui kogu Briti rahvast, seda nad küll ei tee. ja kuigi härra Johnson väidab, et ta püüab leida kokkulepet, pole ta tegelikult mitte mingisugust konkreetset ettepanekut esitanud ja need mõtted, mis ta mõnikord levitab, ei ole vastuvõetavad ei siin ega Briti parlamendile. tegelikult on ta praegu suundumas leppeta lahkumise poole, kuid Briti parlament on siiski äh, astunud samme, et äh, seda vältida ning soovinud tähtaja pikendamist, mitte äh, leppeta lahkumist ja näeme, et enamus Briti parlamendis, meenutan teile, et peaminister on praegu kaotanud toetust, tema fraktsioonist on inimesi lahkunud, leiboristid, rohelised, liberaaldemokraadid, kõik soovivad äh, uuesti referendumit äh, ja sooviksid Euroopa Liitu jääda. ja seetõttu on oluline kolleegidel ka seda meeles pidada, ükskõik kui ähm, frustreeritud te olete Briti valitsuse to-, tegutsemisest ja peaministri tegutsemisest, tundub, et avalik arvamus on praegu muutumas, uus referendum on õigustatud. sest äh, Brexit äh, ei sarnane absoluutselt sellele, mida eh, see kamp seal teises eh, saali osa, eh, otsas ütlesid selle kohta, mida Brexit tähendaks, et me just hoiaks kokku kohutava hulga raha, et see kõik läheb tervishoiusüsteemi ja et see oleks me töökohtade säilitamisele hea ja nii edasi. see kõik tegelikult on vastupidine, jätke see kõik kõrvale, mitte selle poolt inimesed ei hääletanud, saavad nad nüüd aru ja nüüd on ka õigus sel, selles osas uuesti lasta õigust öö, arvamust avaldada. kõnelejad katkestatakse, kuna ta on ületanud kõneaja. üheks minutiks annan sõna proua Longile. lugupeetud president, mind valiti Euroopa meelse platvormi põhjalt ja ma soovisin jääda Euroopa äh, Liitu. Euroopa Liidu liikmelisus tähendab meile Euroopa Liidu äh, kodakondsust, äh, jagatud identiteeti ja Suure Reede kokkulepe lähtus vastastikusest sõltuvusest ning heast tahtest ja seda peab kindlasti kaitsma TÜP Põhja-Iirimaa Demokraatlike Unionistide partei ei rääkinud enamuse nimel Põhja-Iirimaal ei backstopi küsimuses ega Brexiti küsimuses üldiselt ei saa olla mingit mõistlikku Brexitit, kuid leppeta Brexit oleks katastroofiline Põhja-Iirimaa jaoks ignoreerige neid, kes ütlevad, et lepete lahkumine ei ole probleem, kuulake neid, kes piiriüleselt igapäevaselt tööl käivad, nende jaoks on tegemist väga selge probleemiga. püütaks, Euroopa Liidu pool püüab vältida lepeta äh, lahkumist, äh, siiski me peaksime andma brittidele võimaluse mm, tähtaega pikendada ja olema kannatlikud, Brexit on leppeda, Brexit on meile kõigile kahjulik ja oluline on, et need asjad siiski liiguksid paremas suunas, aitäh! Um... paluksin eriti just seda parempoolset osa siin kojas, et kui te omavahel vestlete, siis palun tehke seda sosinal, sest äh, see häirib, äh, see müra häirib kõiki, aga nüüd ma annaksin sõna kaheks minutiks äh, proua Scott Catole. algusest peale on äh, Brexiti protsess äh, puudutanud just kontrolli küsimust, kuid Boris Johnson, peaminister, on praegu tä-, tegelikult täielikult kaotanud kontrolli ka oma valitsuse, oma parlamendi üle. Äh, me ei räägi enam seitsmeteistkümnenda sajandi Briti parlamendist, ähm, Briti peaminister ei suuda enam saavutada sidet teie enda valijatega ega Euroopa Liidu esindajatega, nagu nägime seda Luksemburgis esmaspäeval. me näeme, et kont-, võetakse võimu ära kõigilt neid, kes õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist äh, tagavad, läheb raha justkui jõukatele oli-, oligarhidele, kes ei soovi makse maksta ja globaalsetele suurettevõtetele, äh, kes ei hooli absoluutselt äh, maailma rahvaste õigustest asepresident palub kõnelejal veidi ki-, aeglasemalt rääkida, et tõlgid jõuaksid tõlkida. nii et me peame siiski rääkima ka tarbijakaitsest, peame rääkima tööhõive kaitsest, me ei saa äh, lubada seda, et Ühendkuningriigist saab maksuparadiis ja madalate tööstandarditega riik. viis miljonit inimest on kaotanud võimaluse iseenda elu määratleda ja mul on äh, väga kahju, et äh, siin resolutsioonis ei ole ka sellele olukorrale püütud äh, lahendust leida, kuigi see olukord on praegu kaootiline ja demokraatlikud institutsioonid on oma piiri peal, siiski kohtud praegu on astumas samme, et demokraatiat siiski kaitsta. me peaksime Euroopa Nõukogu, me peaksime Ülemkogu poole pöör-, pöörduma selleks, et me saaksime ajapikendust, selleks et kontroll tagasi võita nende protsesside üle, ainult meie inimeste, kodanikena saame kaitsta riiki Johnsoni ja tema kamba tegevuse eest, me peaksime raha tagasi saama kõigilt nendelt rikkuritelt ja oligarhidelt, ja need inimesed, kes soovivad jääda Euroopa südamesse edasi, me peaksime selle Brexiti õudusune näol lõpetama. kaheks minutiks härra Madisson, palun. aitäh. juhataja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis leidis aset äh, referendum Ühendkuningriigis äh, viiskümmend üks koma kaheksa protsenti äh, kodanikest soovisid Euroopa Liidust lahkuda ja sellest on möödunud tuhat päeva ja me näeme, et äh, on hoitud kõik need tuhat päeva Ühendkuningriigi kodanikke ja Põhja-Iirimaa kodanikke justkui pantvangis. me peame siiski äh, austama referendumi tulemust. me peaksime meenutama seda, et äh, me ei tohiks lähtuda siin otsuste tõlgendamisest, vaid äh, õigus ja võim peaks tulema ju siiski rahvalt ja rahva otsusest. nii et me näeme, et Euroopa Liit enda tagahoovis ei pea äh, üldse demokraatlikest põhimõtetest kinni, kuigi seda kõike jutlustatakse muule maailmale alati pidi olema võimalus Euroopa Liidust lahkumiseks, kuid nüüd on selge, et poliitikud teevad nüüd kõik endast sõltuva selleks, et takistada Euroopa liitumist, isegi Kiefer Hofstadt äh, sarnased ei äh, saa eitada seda, et on äh, hoitud Ühendkuningriigi Euroopa Liidu pantvangina. me näeme seda, et alamkoda on hääletanud selles suhtes, et äh, võiks olla äh, lepete lahkumine ebaseaduslik ja kaalutakse seda, et tähtaega pikendatakse, Johnson äh, võib nüüd läbirääkimisi pidada kokkuleppe salvi-, saavutamiseks või lahkuda leppeda, aga inimesi, neid ei saa vaigistada ja ei saa neid hoida pantvang, pantvangiks poliitikute omavahelistes nägelemistes nüüd on õige aeg, et Euroopa Liit hakkaks inimesi ka kuulama ja et ta riikide suveräänsust austaks ja Euroopa Liit peaks ka oma tegu, sõnade järgi tegutsema asuma. aitäh, härra Sahadril, palun. üks minut. aitäh, kuus äh, nädalat on jäänud Brexitini ja kui midagi ei juhtu, siis äh, Ühendkuningriik äh, lahkub leppeta kolmekümne esimesel oktoobril. aga paljud äh, liikmed siin kojas eksivad, kui nad arvavad, et meil on mingisugune kokkulepe olemas ja et mingisugused äh, nurjajad Ühendkuningriigi poolt blokeerivad seda, et nad peab mõistusele tooma. tegelikult see kõik ei vasta tõele. meil ei ole ju kokkulepet, meil on ainult mingi äh, eelnõu, mis on kolm korda alamkojas tagasi lükatud on ka ütlemine, et äh, tangot saab tantsida ainult äh, kahekesi, kuid tundub, et meie oleme siin praegu üksi tantsupõrandal. ja ainuke mõistlik äh, valik praegu laual on see, et Euroopa Parlament peaks ülemkogu paluma, et oleks võimalik läbirääkimisi uuesti alustada, sest muidu leiab aset lepete lahkumine, millel on väga kahjulik mõju meie majandusele. aitäh, härra Flanagan, üks minut, palun kõige olulisem asi, kõneleja mikrofon palun sisse lülitada. ainus asi, mida me, ainuke asi on see, kuidas need mikrofonid töötavad, aga noh, see selleks, olgu me peaksime siiski Ühendkuningriigi äh, otsust respekteerima. Need, kes soovisid lahkuda, peaksid aru saama ka sellest, et piirialal äh, elavatele inimestele moodust-, äh, on see Brexit väga suureks probleemiks ja kui lepete lahkumine aset leiab, siis Euroopa Liidu solidaarsuse põhimõte pannakse proovili. siiani räägitakse sellest väga palju ilusaid sõnu, kuuleme ka täna Jean-Claude Junckerilt solidaarsuse kohta kenasid lauseid, me näeme kümme miljonit äh, loomaliha äh, eksporditakse Euroopa Liitu, aga kes, kuhu see siis kõik läheb, see läheb ju ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kui nüüd Ühendkuningriik lepeta lahkub, siis on Iiril vaja uusi turge. me oleme Euroopa Liitu äh, importinud ka Mercosuri äh, riikidest ähm, kohut-, äh, ülisuurtes kogustes liha ja me peame mõtlema kuidas see kõik siis edaspidi hakkab välja nägema. aitäh, teie aeg, kõneaeg on läbi nüüd, proua Toots, kaks minutit. aitäh, asepresident. kõigepealt mina tahaksin väljendada oma äh, sügavat uskumist, et äh, korrastatud lahkumine on parim äh, lahkumine Ühendkuningriigi ja ka Euroopa Liidu jaoks ja eriti just Põhja-Iirimaa jaoks, see on meie huvides ja me kõik peaksime selle nimel ka tööd tegema kuid äh, see lahkumisleping ei tohiks äh, ka rikkuda äh, konstitutsionaalset ja majanduslikku terviklikkust Ühendkuningriigis ja Põhja-Iirimaal eriti. me peaksime sellest lähtuma ka ühest kõige olulisemast poliitilisest ülesandest. see koda on mitmel korral rääkinud sellest, kuivõrd oluline on Belfasti kokkulepe ja seda korrati täna hommikul ka härra Junckeri, härra Barnier poolt ja üks äh, selle kokkuleppe põhimõtteid on äh, vastastikune äh, lugupidamine, et nii unionistid kui ka teine pool, et neid koheldakse võrdselt, härra Barni, kes, äh, Barni, kes oli üks äh, selle Belfasti kokkuleppe koostajatest, ütles, et äh, iga lahendus peab siiski ka unionistide huve arvesse võtma, sest suure reede kokkuleppest kinnipidamine on mõlema osapoole huvides viiendas punktis selles resolutsioonis see kiri, millele viidatakse, seda ei ole unionistide esindajad äh, allkirja andnud, äh, iga unionistist äh, saadik on siiski juba valimiste, valimiskampaanias olnud backstopi Iiri kaitsemeetme vastu et meil on tegemist selle kaitsemeetmega ka demokraatlik probleem ja teie ei saa oma käsi sellest puhtaks pesta. mitte ainult ei oleks vaja uusi seadusi Põhja-Iirimaa jaoks. proua Toots, ma väga vabandan, aga pean teid katkestama, ütleb koosoleku juhataja. nüüd aga härra Tajani. lugupeetud president, äh, konstitutsiooniliste küsimuste komisjon leiab, äh, et äh, oluline on siiski kodanike huvide eest kõneleda ja oleme hoolega kuulanud äh, ka Briti kodanike, Iiri kodanike seisukohti. ka need äh, kuussada tuhat itaallast, kes elavad Ühendkuningriigis, äh, ka nende nimel me peame rääkima, me peame rääkima Briti kodanike nimel Euroopa Liidus ja peame rääkima ähm, ka Euroopa Liidu kodanike nimel Iirimaal ning Ühendkuningriigis. peaksime vähendama distantsi äh, kodanike ning institutsioonide vahel. ja sellest oleme ka AFCO komisjonis äh, rääkinud, äh, oleme rääkinud sellest niinimetatud kõva piiri võimalusest Ühend-, Iirimaal. me peame leidma viisi, kuidas tugevdada rahukokkuleppe põhimõtteid, peame vaatama, millised on backstopi kaitsemeetme mõjud, see kõik on väga oluline piiriala kaitsmeks, kui see on paindlik piir, siis meie ettevõtted, talunikud, neil on risk, et jälle puhkeb hullulehmataud ning põllumajandusel ja tööstusharul on väga suured ohud, rääkimata ohtudest inimestele. nüüd äh, palun üheks minutiks ära Benifei. aitäh, proua asepresident, kolmekümne esimene oktoober on juba väga lähedal ja peaminister Johnson ei ole välja tulnud poliitilise ettepanekuga, mille põhjal saaks Euroopa Liidu valitsusjuhid äh, arutelusid pidada ja seetõttu on tõepoolest oht, et lahkutakse leppeta. me näeme, et opositsioon, mida härra Corbyn juhib, on Ühendkuningriigis välja tulnud terve rea algatustega ja püütakse sellist katastroofilist tulemust vältida, need kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis, nende huvide eest peame me seisma. seitsesada tuhat Itaalia kodanikku. Nad äh, tegelevad seal ettevõtlusega ning äh, nad panustavad äh, riigi jõukusse ja heaollu mina küll annaksin pikenduse artiklile viiskümmend, aga see oleks ainult vahendiks püüda leida alternatiiv leppeta lahkumisele. härra Kelleher, palun soovin toetada resolutsiooni ja samas ma ütlen ka, et ma aktsepteerin Ühendkuningriigi otsust lahkuda Euroopa Liidust, aga samas peab ka Ühendkuningriik aktsepteerima, et äh, tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa leidis Iiri saarel aset suur demokraatlik protsess, kus nii ühe kui teise poole inimesed sõlmisid äh, suure reede lepingu. ja kolleegid iga päev seal inimesed ületavad seda nähtamatut piiri ja kui oleks äh, lepinguta Brexit, siis see takistaks kaubanduslikku, kultuurilist, isiklikku, äh, majanduslikku spordielu. ja ma kutsun siinkohal Ühendkuningriiki üles aktsepteerima, et tal on äh, võetud kohustused kaitsta Suure Reede lepet tuleb äh, silmas pidada, et seal on tegemist äh, rahuprotsessiga. on äh, aktsepteeritav, et Ühendkuningriik soovib lahkuda Euroopa Liidust, aga Ühendkuningriik peab täitma oma kohustusi ka seoses Suure Reede leppega. proua Evans, üks minut, palun. tänan, president, austatud kolleegid, ma esindan äh, Walesi siin parlamendis juba kakskümmend aastat. see on minu jaoks privileeg ja väljakutse, aga nüüd me oleme silmitsi kõige suurema väljakutsega. Westminster on äh, Walesi silmis äh, läbi kukkunud, sellel on tegemist lihtsalt kaootilise parlamendiga, aga on ka muid sündmusi viimastel äh, kuudel ma olen kohtunud tuhandete inimestega üle kogu Walesi. paljud inimesed äh, toetavad äh, iseseisvust. nelikümmend seitse protsenti inimestest ütlevad, et nad toetavad Walesi iseseisvust, kui see tähendaks, et Wales saab jääda Euroopa Liitu. me peame ise otsustama oma tuleviku üle ja et lahendada praegune kriis, tuleb äh, otsustus äh, õigus anda referendumil uuesti inimestele ja ma soovin, et see toimuks äh, ja et Walesi tulevik oleks Euroopa Liidus. härra Vilimski, üks minut, palun. suur tänu, austatud daamid ja härrad. kõigepealt äh, soovin väljendada seda, et ma ei saa aru, kuidas need kaks põhilist läbirääkijat, kes peavad ennast kõige tähtsamaks, ei suuda aktsepteerida rahvareferendumi tulemust. ühed ütlevad, et Brexit on hea, teised ütlevad, et Brexit on halb. minu arvates ei ole üldse oluline, milline on äh, siin seisukoht, ei ole oluline see, mida mina ütlen või arvan tähtis on see, mida on öelnud äh, Ühendkuningriigi äh, rahva enamus, meil tuleb austada seda enamust ja palun äh, kasutage aega, mis on kolmekümne esimese oktoobrini jäänud, et oma seisukohti teineteisele lähendada ja jõuda tõhusalt, õiglaselt, professionaalselt kokkuleppele ja lõpetage see nukuteater härra Bourgeois, palun üks minut. suur tänu, president meie ei ole Brexiti ähm, töögrupis, see ei ole Euroopa Parlamendi poolt just äh, eriti demokraatlik lahendus, aga ka meie oleme selle resolutsiooni poolt. me leiame, et tuleb kõik teha selleks, et meil oleks kokkulepe no deal ehk siis kokkuleppe puudumine, see on halb lahendus. kui äh, tekib äh, võimalus äh, läbi rääkida Iiri kaitsemeetme osas ja muus osas, kui on võimalik säilitada ühisturu ühtsus, me soovime edasi liikuda, mis puudutab garantiisid, nagu Barnier ütles, siis äh, meil on äh, vaja tagada kaubanduskoostöö jätkumine, samuti äh, ülikoolide vahelise koostöö jätkumine, teaduskoostöö, koostöö paljudes teistes valdkondades, globaliseerumine. järgmine kõneleja, palun. lihtne on äh, teeselda, nagu paljud siin teevad et äh, Brexit äh, on äh, hullude brittide asi, see on neoliberaalse ideoloogia teema, institutsioonide teema. samuti puudutab see Ühendkuningriigi juhtklassi tegevust. ärgem valetagem asjade üle, me räägime siin demokraatiast. tead, Ühendkuningriik ei ole just demokraatia musternäide, aga seda ei ole ka Euroopa Liit. mind ei äh, huvita see, kuidas Ühendkuningriigi eliit äh, oma jalgealust õõnestab, aga mind huvitab see, mis toimub Põhja-Iirimaal, meie inimõigusi ei tohi jalge alla tallata. meil on vaja sotsiaalset õiglast äh, liitu ja meil tuleb äh, lahkuda sellest liidust ja neoliberalismist. härra Tobni, palun üks minut. me oleme kuulnud äh, keiser Verhofstadti plaanist üles esitada Euroopa impeerium nüüd äh, Verhofstadti lähenemine tähendab riikliku demokraatia surna. mis puudutab äh, impeeriumi loomist, äh, siis nüüd need seitseteist koma neli miljonit võitlevad sellele vastu. aastakümnete eest mu esivanemad võitlesid, et vabastada Mandri-Euroopa, nüüd me võitleme oma vabaduse, oma õiguste eest ja nüüd asjad lähevad järjest äh, hullemaks, ei ole võrdseid äh, tegutsemisvõimalusi siin. härra Barnier Brexit on näidanud, et Euroopa Liit ei usu demokraatiasse. pidevalt ikka ja jälle öeldakse, et Brexit on kahetsusväärne, aga meie lahkume Euroopa Liidust ja meie küll midagi ei kahetse. härra Kelly palun poolteist minutit. ajaloolased võib-olla nimetavad äh, Brexitit äh, uskumatu hulki ja tema sabarakkude tegevuseks, kes otsustas Ühendkuningriigi viia liidust välja kolmekümne esimesel oktoobril kaks tuhat üheksateist, sõltumata selle mõjudest äh, Iirimaale. härra Barnier ja Juncker võtsid täna hommikul asja väga hästi kokku. Nad ütlesid, et me peame olema solidaarsed kõige rohkem asjast puudutatud riikidega härra Barnier toonitas, kuivõrd oluline ja vajalik on Iiri kaitsemeede. ja on veel üks äh, Brexiti tulemus. pärast suure leete äh, lepet Ühendkuningriigi ja Iiri Vabariigi vahel suhted soojenesid ja paranesid. kuningannagi külastas Iirimaad ja nüüd on see kõik äh, seatud küsimärgi alla. kui Ühendkuningriik küsib artikkel viiekümnele ajapikendust, siis see antakse kas või selleks, et äh, Boris Johnson saaks välja tulla nende arvukate lahendustega, mis tal on Iiri kaitsemeetme vältimiseks, nii nagu ta lubas meie peaministrile suur tänu. järgmisena kolleeg Barley, üks minut, palun. Briti kodanikuna on Brexit minu jaoks väga emotsionaalne teema ja kõige emotsionaalsem on loomulikult äh, kaitsemeetme küsimus. kaitsemeede on ajutine lahendus kuni allkirjastatakse lõplik lepe, aga miks see on selline probleem, sellepärast et vastastikku usaldust ei ole. me näeme seda praegu äh, selgelt, kardetakse, et äh, see süsteem jääb paika alatiseks, Euroopa Liit samas soovib äh, garantiid, et füüsilist piiri Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahele ei tuleks ja siin ei ole tegemist ainult Ühendkuningriigi teemaga, vaid loomulikult Iiri Vabariigi teema, kuna Iiri Vabariik jääb Euroopa Liitu. osad äh, poliitikud äh, Ühendkuningriigis ja ka siin kojas muutuvad oma sõnavõttudes järjest äh, agressiivsemaks ja kasutavad selliseid tooreid metafoore. ma ütlen seda mitme riigi kodanikuna, aga meie peaksime põhiliselt palustama siiski rahule tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit ja Michel Barnier'd selle eest, et tulite siia parlamendi ette kõnelema. Teil on äh, privileeg rääkida Brexitist ilma hirmuta, et meid kuidagi kinni pannata, pandaks või suletakse. me oleme alati oma vastutust kandnud, meil ei ole kunagi olnud mingisuguseid öö, äh, öö, äh, mingisuguseid kavatsusi kuidagi Iirimaa saare ühtsust rikkuda, me kunagi ei ole püüdnud rahukokkulepet rikkuda, inimeste ja kodanike õigusi rikkuda. meie parlament saab öelda seda, mida nad tahavad. meie äh, sõnad põhinevad äh, sõprusel ning Briti rahva vastasel austusel. me ei tea, kas Ühendkuningriik äh, tahab äh, uut äh, Brexiti referendumit ja kas on põhjust seda teha, kas soovita-, soovitakse pi-, tähtaja pikendamist või mitte. see olukord ei saa jätkuda. me peame teada saama, kas Ühendkuningriik samuti peab meist sama palju lugu, nagu meie Ühendkuningriigist lugu peame ja see lugupidamus, pidamine peaks tähendama tõe väljaütlemist. Mr Cough, for one minute please. Kurekov, üks minut palun eile rääkis härra Barnier haprast rahust. ta rääkis, et ta kohtus äh, Iirimaal naistega, kes äh, iga päev ületavad piiri, et käia tööl. Nad ütlesid, et äh, nad ei soovi äh, uut kaose tekitamist Boris Johnsonil ja Nigel Farage'il soovitame ka külastada seda piirkonda ja kuulata nende inimeste lugusid seal. Põhja-Iirimaal on pinged üleval, vägivald ei ole kuigi kaugel. las äh, Ühendkuningriik äh, loobub kaitsemeetmest, äh, kui ta soovib, aga las Põhja-Iiri kodanikud otsustavad äh, kuidas nemad soovivad äh, seda lahendust näha. meil on võimalik äh, uskuda imedesse, leida lahendus, me ei tohi siiski kaotada lootust, et see lahendus leitakse. suur tänu, härra Kohv. järgmisena saab sõna härra Rinaldi, palun. tänan, proua president ma näen, et äh, kolleegid on väga mures ja soovivad, et äh, referendum äh, Ühendkuningriigis viidaks uuesti läbi, nagu see muudaks asja demokraatlikumaks, kui Ursula von der Leyen valiti ametisse, siis ainult napi häälteenamusega, aga keegi ei palunud, et seda hääletust korrataks nüüd äh, tekib äh, küsimus, et äh, kellele me hakkame oma tooteid ja teenuseid, näiteks ka autosid tulevikus müüma, kui mitte Ühendkuningriigile, me peaksime siin siiski olema selles protsessis teineteise vastu sõbralikumad. ja kui oli vaja pangad päästa, siis toimusid koosolekud äh, öösel kas või ja lõpuks leiti lahendused, aga nüüd äh, selles küsimuses me ei suuda lahendust leida. härra Tšambaski, üks minut, palun ähm,. proua president äh, selge on see, et Ühendkuningriik äh, lahtub, äh, lahkub Euroopa Liidust ilma lepinguta ja sellest saavad kahju kõik. kaupade ja teenuste eksport äh, saab kahju, Põhja-Iirimaa rahuprotsess on küsimärgi all Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, aga mitte Euroopast. Ühendkuningriik jääb endiselt äh, NATO-sse, ta on üks meie olulisemaid partnereid. kindlasti eksisteerib lahendus ja Euroopa Liidu juhid peavad aru saama, et Iiri kaitsemeede, nii nagu härra Barnier seda praegu on välja pakkunud, on äh, vastuvõetamatu meie Briti partneritele meil on võimalik saada korralik lepe, kui see kaitsemeetme küsimus lahendatakse, sellepärast et äh, muidu me riskeerime nii Euroopa majanduse kui ka ühe meie olulisema partneri kahjustamisega. kolleeg äh, Rodriguez, palun. tänan. meile Brexit absoluutselt ei meeldi piir Gibraltariga, seal tekib samuti keeruline küsimus. seda piiri äh, ületavad kümned tuhanded äh, inimesed iga päev, kes käivad teisel poolel tööl. see kõik mõjutab äh, negatiivselt ka töötajate palkade kättesaamist, pensionäride pensionide kättesaamist, tekib äh, probleem äh, toiduainete, ravimite tarnega, eksport, import äh, saavad kahju ja see, mida Boris Johnson nüüd välja pakkus, sulgedes parlamendi töö, see on täiesti katastroof. kõik äh, peavad võtma vastutust kandma ja lõpetama selle protsessi. ma saan aru, et äh, teil on kiire, aga palun äh, rääkige aeglasemalt, tõlgid teevad küll suurepärast tööd, aga öelge teile antud aja jooksul lihtsalt vähem, ütleb president. järgmisena kolleeg Forman, palun lugupeetud äh, kolleegid, president, see on minu viimane kõne siin kojas ja loodetavasti viimane ka. kui ma siia kotta sisenesin esimest korda, siis ma nägin suurt äh, plakatit kus oli kirjas äh, vabad ja õiglased valimised. aga mis võte nendel valimistel on, kui äh, tulemust ei austata? mis mõte on, kui kaotajad ei tunnista kaotust? mis mõte on vabadel ja õiglastel valimistel, kui vabadus ja õiglus ohverdatakse sellepärast, et eliit arvab, et nemad teavad paremini? Äh, proua president, Euroopa Liit ütleb, et meie oleme äh, demokraatia tõrviku kandja inimeste valgustaja. aga mis mõte sellel kõigel on, kui ei austata oma inimeste demokraatlikku otsust? paari äh, nädala pärast minu sõber Boris Johnson võib-olla peab küsima pikendust äh, Brexiti tähtajale ja kui Euroopa Liit tõesti usub äh, demokraatiasse, siis Euroopa Liit peab keelduma tähtaja pikendamisest meil tuleb austada inimeste otsust lahkuda. ja tõesti äh, vabandust, et ma pidin äh, lõpetama teie esimese kõne siin, aga te läksite üle aja ja poolteist minutit, härra Bellami, palun. Derrière les éclats de voix de ce matin, il y a kuulates täna hommikusi sõnavõtte, on väga selged riskid meie riikide jaoks. Briti rahvas otsustas Euroopa Liidust lahkuda ja me peame seda valikut respekteerima, kuid meie mõttevahetusel ei olegi täna äh, hommikul mõtet, kui me ei võta arvesse Briti rahva tahet, me peame siiski jääma valvsaks ning keskenduma kõige olulisemale, et oleks kodanike õigused kaitstud. me kõik muutume haavatavamaks, kui Ühendkuningriik lepeta lahkub, see kõik puudutab julgeolekut, kaitsevõimet, seega on koostöö Briti sõpradega oluline näiteks relvajõudude, politseijõudude osas, me peaksime leidma kõige tõhusama lahenduse terrorivastases võitluses ja oma strateegiliste huvide kaitses. see kõik ähm, leiab aset juba praegu keerulises olukorras peaksime rääkima lähiriikide olukorrast siin eriti näiteks ähm, Prantsusmaa mm, seisukohast me peame rääkima siis näiteks piirikaitsest äh, äh, uuesti äh, ka kalandussektoris lähevad asjad keerulisemaks, see on justkui topeltkaristus, mis me üksteisele kehtestame tuhanded inimesed vaatavad meie poole ning ootavad meilt ainult ühte asja, vastutust, vastutuse võtmist. me ei äh, pea siin hakkama uuesti referendumiga äh, algust tegema või seda matši uuesti alustama, vaid peaksime jätkama lihtsalt õiges ja vastutusrikas äh, suunas, aitäh. proua Guillaume, üks minut. kui me räägime Ühendkuningriigi lahkumisest ja sellest, mil-, kuidas on käitunud Ühendkuningriigi peaminister, eh, siis tegelikult me ei räägi õigetest eh, asjadest, me peaksime rääkima eh, sellest, kuidas, millised on suhted poliitilise klassi ning kodanike vahel, kas me siiski suudame tagada kodanike huvid, nii nende Euroopa kodanike, Euroopa Liidu kodanike huvid, kes elavad Ühendkuningriigis, kuid ka vastupidi, meie sõnum on selge, me peame otsuse langetama pikenduse osas ja see arvest-, vaatamata sellele, kas ähm, erakorralised valimised tulevad või mitte. peaminister peaks siiski ka enda vastutust äh, kandma ja tundub, et me oleme kolm äh, aastat seda kõike pealt äh, vaadanud, Boris Johnson äh, on äh, veel kord kinnitanud, et see kaos on vastupidine Briti demokraatlikule traditsioonile. nüüd härra Garicano, üks minut. enam kui sada viiskümmend tuhat hispaanlast elavad Ühendkuningriigis ja kolmsada tuhat äh, Briti Hispaanias. nüüd äh, härra Farage rääkis siin puhtast Brexitist puhtast lehest, kõigi nende inimeste jaoks ei ole siin midagi puhast, vaid